ei ole esitatud äh, vastuväidet äh, protokolli ähm, kinnitamiseni, siis me kinnitame ka selle ametisse nimetamise. me allkirjastame koos nõukoguga kaks õigusakti äh, ja nende pealkirjad avaldatakse istungi protokollis. nüüd läheme